me jätkame hääletus, kuid äh, härra Martin ja proua Doyle palisid sõna, kuid arutelu ei toimu, kolleegid. lugupeetud proua president, kui viimane kord siin käis valitsusjuht või riigipea ja hiljem öeldi oma arvamus välja, siis härra president ei lasknud seda väga teha. ja toona räägiti Lissaboni lepingust kui täna härra president, suveräänselt äh, valitud äh, riigi president äh, räägib ja kui sotsialist, sotsiaaldemokraadid siin saalis teda segavad, siis ei tee president mitte midagi. teate, mis asi see on? see ei ole demokraatia, see on suvaline kohtlemine ja ma kutsun üles vastavaid meetmeid sellise käitumise vastu võtma. proua Toil, siis härra Schulz proua Toil. proua president, ma tahaksin protseduurilise küsimuse tõstatada, president. jah, kui president võimaldab, ma tänan teid. proua president, minu arvates on see meie koja väärikust alandav Tšehhi kui eesistujaga, et president Klausi ametlikku visiiti õõnestab võimalus laiendades levitada materjali, mis mõjutab Lissaboni lepingu ratifitseerimise protsenti, sest proua president, kui see on vastavalt korrale ja ma ootan teie otsusse, siis loogiline järeldus oleks, et sellest tekib kaos meie koridorides, kus mõlemad argumendipooled täidavad selle koja agressiivselt oma vaateid läbi surudes. palun tagage seda et juhatus ei võimalda seda tulevikus uuesti. tänan proua doyle. härra schulz. suur tänu proua president ma teen kõigepealt ettepaneku, et karjuge siis, kui ma olen oma sõnad ära öelnud. proua president, üks kolleeg võttis just hetkel sõna ja tal on tavaliselt hoopis teistsugused mälestused kui minul. tahtsin teile meenutada, et kui härra Sokrates, Portugali peaminister siin oli, ja tahtis rääkida põhiõiguste hartale allakirjutamisest, ei olnud võimalik tal rääkida, sellepärast et äh, karjuvad hääled olid tema häälest üle. härra Klaus sai rääkida vabalt ja see on vahe meie ja nende vahel right,. On, on... järgmine päevakorrapunkt on von Vooga raport Euroopa julgeolekustrateegia kohta. me hääletame resolutsiooni ettepanekut, muudatusettepanek number kümme, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud muudatus seitse, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kuus, eraldi hääletus, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatus üksteist mis on kustutamisega seotud, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus neliteist, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatus kaksteist, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. lõige üksteist, eraldi hääletus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ma kontrollin, kui te soovite. ei soovi, olete rahul lõige kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaheksateist, kaks muudatusettepanekut, muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollin, kui te soovite kontrollime, hääletus algab. muudatus üheksa. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. pärast lõiget kakskümmend kaks muudatusettepanekut, kõigepealt muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd muudatus kaheksateist ja kui see võetakse vastu, eh, see vahetab tekstis kohta ja paikneb pärast olemasolevat lõiget kaksteist, see on raportööri ettepanekud, kas sellele on vastuväiteid? tundub, et ei ole. seega muudatusettepanek kaheksateist panna hääletusele poolt, vastu, erapooletud seda ma sooviksin kontrollida. elektrooniline hääletus, muudatusettepanek kaheksateist. hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. lõige kakskümmend seitse, muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. see oli selge. lõige kolmkümmend seitse, eraldi hääletus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus viisteist, nimeline hääletus. hääletus algab, muudatusettepanek viisteist. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek seitseteist, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist, see on kustutamine, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud panen hääletusele kolm eraldi lõiku, kõigepealt lõige viiskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viiskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kuuskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd panen hääletuse resolutsiooni ettepaneku muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletatud? hääletus lõppes. vastu võetud. õnnitlused raportöörile. järgmisena hääletame härra Vadaneni raportit NATO rolli kohta Euroopa Liidu julgeolekustruktuuris ja annan sõna raportöörile härra Vadasele, kes soovib äh, teha lühikese avalduse. tänan, proua president. lugupeetud kolleegid, ma vabandan, et ma kulutan teie aega ja võib-olla lõunavaheaeg viibib, seda ma teen kord kümne aasta jooksul, ehk te ei pane seda pahaks. Äh, ma nagu Soome parlamendi liige tõuseb oma äh, parlamendis ükskord üles ja ütleb, kas te palun paneksite akna kinni. tegelikult ma tahaksin lühidalt öelda paar sõna enne äh, kui lõpeb hääletus kõigi kolme paketi, mis moodustavad ühe paketi, äh, sealhulgas ka von Vogoi ja Sarjasvorski. me otsime praegu lahendusi finantskriisile, sest see oli äh, me oleme selle iseenesele peale tõmmanud ja me ütleme, et selline kriis ei tohiks korduda, aga äh, mida saab teha Euroopa Liit ära, et ära hoida sõdu ja inimkriise? ka sõdu ja inimkriise ei tohi korduda ja nad ei kuku meile alla nagu Strasbourgi parlamendi katus kukkus. Nad võivad korduda, aga ainult tingimusel, et me teeme koostööd, siis me hoiame nad ära ja ma tuletan teile meelde, rahu ei ole monopoolia, ei ole meie koja monopoolia. rahu kuulub kõigile ja rahu tagamine on meie ühine ülesanne. see on nagu armastus, see on tingimusteta, tingimusteta armastus. ja oma elus me peame olema ka veidi idealistlikud, me peame kaugema horisondi poole panema kui te metsas jooksete, te ei vaata oma jalge alla, te vaatate ettepoole, et te teaksite, kuhu te suunduda ja automaatselt jalad liiguvad õigesti ja niimoodi me peame toimima. me peame olema täitsa ausad ja mitte unustama seda, miks Euroopa Liit moodustati. see oli rahu ülesehitamiseks, daamid ja härrad. sellega ma tahan öelda, sellega ma tahan ainult öelda, kui me austame Michel Monet ja meie eelkäijate pärandit, siis me peaksime kuuluma ühte parteisse ja see partei on rahu tagamise jah. ja ainult siis ajalugu annab meile ovatsiooni ja kiidab meid ja aken avaneb. tänan, härra Vaadanen, me võime kõik aknad avada. panen hääletusele muudatusettepaneku kakskümmend viis, nimeline hääletus. hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. järgmisena kakskümmend kuus, samuti nimeline hääletus, hääletus algab kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek üksteist, nimeline hääletus, muudatusettepanek üksteist, nimeline hääletus, hääletus algab kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek kakskümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus algab. muudatusettepanek kakskümmend seitse. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kaksteist, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. lõige üheksateist, eraldi hääletus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kakskümmend kaks osade kaupa kahes osas ja nimeline hääletus esimese osa. nimeline hääletus esimene osa. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd teine osa, teine osa, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. härra Vadanen soovib teha suulise muudatusettepaneku lõikele kakskümmend üheksa jah, lugupeetud kolleegid, ma jällegi vabandan, et ma kulutan teie aega, ma teen ettepaneku välja jätta lauses selle osa, kus on juttu Euroopa Liidu operatiivpeakorteris, nimelt emphasizes that the proposed EU operational headquarters provides the solution to this problem, see lause välja jätta. kas on vastuväiteid? tundub, et ei ole. seega muudetud lõige, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks, samuti väljajätmisega seoses, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli langeb ära, järgmisena muudatusettepanek kakskümmend neli, nimeline hääletus, hääletus algab, muudatusettepanek kakskümmend neli. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, tagasi lükatud. kuusteist ja kakskümmend kolm identset muudatusettepanekut, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. härra Landsbergisel on suuline muudatusettepanek. proua president, kallid kolleegid mul on kaks suulist muudatusettepanekut selle lõike kohta. esimene on lihtne ettepanek, asendus äh, meie murepunktide osas human rights and the rule of law tuleks tõsta ettepoole, mitte jätta lõppu. ja palun toetage seda minu euroopalikku seisukohta. tänan. pärast seda, kui te otsustate selle üle, ma tutvustan teile järgmist suulist muudatusettepanekut. härra Landsbergis, mõlemad et muudatusettepanekud puudutavad sama lõiget, ma paluksin, et te tutvustaksite mõlemad korraga ja palun tutvustage nüüd teist muudatusettepanekut, kuid me hääletame koos. minu teine suuline muudatusettepanek puudutab selle lõike teist osa kus on juttu Venemaast kui demokraatiast, ebakindla tuleviku, kuna need on täiesti eraldiseisvad kontseptsioonid ja neil on oma arusaam demokraatiast, oleks parem öelda midagi enamat. ja seetõttu minu suuline ettepanek on lisada pärast sõna democracy järgmise lauseosa and refuses the military threat as political pressure of its neighbors. kuna me ei saa sellist poliitikat toetada, palun toetage minu muudatusettepanekut. tänan, härra Nasbergent. kõigepealt suuline muudatusettepanek number üks, kas teil on vastuväiteid, kui mitte, kas teil on vastuväiteid teise suulise muudatusettepaneku kohta? ei ole seega hääletame muudatusettepanekut seitseteist kahes osas muudetud kujul. esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ma kontrollin teist osa, kui te soovite. elektrooniline kontroll, teine osa kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, vastu võetud. põhjus punkt viis, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, vastu võetud põhjenduspunkt A, muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt E, muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt N, eraldi hääletus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus algab, muudatusettepanek kakskümmend kaheksa. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, tagasi lükatud. kaheksateist, nimeline hääletus, hääletus algab, muudatusettepanek kaheksateist. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus algab. muudatusettepanek kakskümmend üheksa. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, tagasi lükatud. üheksateist, nimeline hääletus, hääletus algab, muudatusettepanek üheksateist. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, tagasi lükatud panen hääletusele resolutsiooni ettepaneku tervikuna, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. õnnitlused härra Vadasele. järgmisena hääletame proua Napoletano raportit eh, Barcelona protsess, Vahemere liit me hääletame resolutsiooni ettepanekut, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. panen hääletuse resolutsiooni ettepaneku tervikuna, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes ja see on vastu võetud. õnnitlused raportöörile. järgmisena äh, Kondras Šimanski raport Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendi läbivaatamine, resolutsiooni ettepanek, muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. panen hääletuse resolutsiooni ettepaneku tervikuna, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud, õnnitlused raportöörile järgmine päevakorrapunkt on hääletus äh, härra Bermani raporti üle muude meetmetega ametliku arenguabi rahastamine riikides, mille suhtes kehtib määrus üheksateist null viis kaks tuhat kuus. annan sõna härra Bermanile. suur tänu, proua esinaine, ma tahaksin äh, saata selle raporti tagasi vastavalt saja kuuekümne viiendale äh, kodukorra artiklile saadaksin selle tagasi komisjoni. nimelt eh, ette on nähtud vähemalt mingisugune eh, koostöö, eh, kui tagasihoidlikki Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel, tegemist ei ole küll vaesuse väljajuurimise projektidega otseselt, kui näiteks üliõpilaste vahetus, kuid eelarved äh, selline asi ette ei näe. kuid on neid äh, liikmesriike, mis nõuavad sellise õigusliku aluse kasutamist, mis lubab äh, selliseid tegevusi rahastada arengueelarvest ja seda me selle raportiga tahtsime vältida. me ei suutnud jõuda kokkuleppele, kui muudatusettepanek üks võetakse vastu, siis läheb see vastu maailma vaesemate rahvaste huvidele ja seega minu meelest tuleks see raport tagasi saata arengukomisjoni selleks et me suudaksime kokku leppida õiguslikus õiguslikul alusel mis on kogu selle koja heakskiidu ära teeninud suur tänu ütleb proua president kas keegi tahab äh, selle ettepaneku poolt või vastu sõna võtta härra kaaler tahab rääkida vist vastu nagu ma aru saan jah suur tänu proua president seisukohad lähevad lahku. arengukomisjoni seisukoht on välisasjade komisjoni seisukoha vastu ja õigusasjade komisjoni vastu ning äh, õigusteenistuse seisukohtade vastu. Äh, arengukomisjon läheb ka Euroopa Kohtu tavaõiguse vastu, nõukogu ja komisjoni vastu seega meie oleme ju ikkagi enamuses, kes leiavad, et õiguslik alus, mis selle muudatusettepanekuga sisse tuuakse, on põhjendatud, nii et mõte see asi tagasi saata mm, komisjoni tuleks maha hääletada, sisuliselt ei ole midagi siin muudetud selles raportis, sisu osas on kõik kokku leppinud, kuid õigusliku tõlgenduse osas on e, e, eriarvamusi. kas keegi veel soovib rääkida ja nimelt raportööri seisukohtade poolt sõna võtta? suur tänu, proua president, ma tahaksin raportööri siin toetada. vastavalt eilsetele aruteludele ja arvestades seda, mida komisjon on öelnud, olen ma nõus seisukohaga, et meil on vaja veel lisaarutelusid ja tuleb leida õige õiguslik alus nende tegevuste jaoks, mis ei ole otseselt arenguabialased tegevused, kuid on väga olulised äh, koostöö arendamiseks arenguriikidega ja seega ei lähe teiste instrumentide alla, sealhulgas äh, koostöö tööstusriikide vahel äh, vastavalt praegusele koostöö ja arenguinstrumendile. väga oluline on selleks aastaks ette nähtud vahendid suunata õigete kriteeriumite alusel õigetesse kohtadesse ja seega ma härra Bermani toetust aja võitmiseks toetan. suur tänu, proua Gomes. ja nüüd hääletame siis selle üle, kas me saadame hääletus, kas lükkame hääletuse edasi või mitte ja saadame asja tagasi komisjoni poolt, et selle ettepaneku poolt. suur tänu selle ettepaneku vastu erapooletud. tundub mulle, et see ettepanek on heaks kiidetud, aitäh. Uh, järgmine päevakorrapunkt on proua Daali raporti äh, hääletus Euroopa Liidu väljaannete talituse korraldus ja toimimine. me hääletame resolutsiooni ettepanekut, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. panen hääletusele resolutsiooni ettepaneku tervikuna, nimeline hääletus. hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. õnnitlused raportöörile kallid kolleegid, läheme nüüd otsekohe äh, hääletusselgituste juurde ja kõigepealt äh, kaasa ja härra Sumberg. proua president, äh, tõusen siin püsti selleks, et selgitada